kallid kolleegid, alustame, sellepärast et kell on juba viisteist kümme ja tegelikult me oleksime pidanud juba alustama kell viisteist null null. kõigepealt me peame vastu võtma protokolli neljateistkümnendast novembrist. kas kõik on rahul sellega? ja nüüd siis päevakorra kinnitamine. kas kellelgi on selle kohta märkuseid? ei ole. no siis läheme esimese raporti juurde. proua Lichtenbergeri raport määruse kohta, mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistikat ja muudatusettepanekute läbiviimisega on tegemist, nii et Eva sõna on teil. suur tänu, ütleb proua Lichtenberger, teen lühidalt, sellepärast et kolleegid, kes äh, tegelikult on äh, sõna võtnud selle raporti osas ja muudatusettepanekuid esitanud, on, pole kohal Need, kes muudatusettepanekud on esitanud, ei ole kohal, ma ei räägi siin üldisest kohalolekust sugugi. aga nii palju ma tahtsin öelda, et need muudatusettepanekud, mida meie oleme läbi vaadanud, enamuse nendega ma olen nõus, välja arvatud need, kus on sees fraas kui vaja, need on fraasid, mis tuuakse nõukogu läbirääkimistel alati sisse ja ma arvan, et meie ei peaks nende tööd ära tegema ja siia nende taha ma paneksin siis miinuse vajaduse korral. Ehm, ja siis veel üks parandus, härra Sassada muudatusettepanek, siin on hääletusnimekirjas viga nimelt. see puudutab siis seda perioodi, mille jooksul on delegeeritud õigusaktid lubatud ja no komisjon tegi ettepaneku määramata ajaks Sassada muudatusettepanek viieks aastaks ja hääldusnimekirjas on miinus praegu, aga peaks olema pluss. ülejäänu osas aga arvan ma, et äh, loodetavasti me saavutame kokkuleppe selles küsimuses läbirääkimised sisu osas on juba käinud, nii et ma arvan, et rohkem me sellest asjast ei peagi rääkima. kui keegi nüüd veel soovib sõna, siis palun, aga mina omalt poolt rohkem ei, ei tahakski öelda muudatusettepanekute kohta, suur tänu! Kiseene, sina oled ainus variraportöör, kes on kohal, nii et annan sõnu, ma ei tea, kuhu Said on kadunud, proua Maisner. jah, ma olen ainus tõesti, kes on kohal ja tegemist on siis Lissaboni lepingust tulenevate muudatustega nüüd ainus punkt, mille osas me ei ole saavutanud kokkulepet, puudutab delegeeritud õigusaktide eh, piiramist, komisjoni ettepanek minu meelest on täiesti sobiv, aga muidu me oleme nõus aga oleme valmis asju alati parlamendis parandama. suur tänu ära, LH Trui, palun. proua Lichtenbergeri raport muuseas. Äh, kallis esimees, tean. suur tänu, Eeva, selle raporti eest ma olen juba varem öelnud, et me oleme nõus nende ettepanekutega, mis puudutab reisijate kohta käivat statistikat, nii et ma toetan seda ettepanekut. nii et Eva, üldiselt me oleme teiega nõus, muidugi mõned muudatusettepanekud on sellised, mille puhul me sajaprotsendiliselt teiega nõus ei ole, aga laias laastus siiski. hea küll. Eva, rohkem keegi sõna ei soovi. nii et tahaksin kinnitada ainult seda, et hääletame homme ja kui muudatusnimekirja ära ei parandata vahepeal, siis me näitame hääletusel seda, et raportöör toetab härra Sassooni muudatusettepanekut. nii et palun äh, muutke see ära. suur tänu. järgmisena härra Kraameri raport äh, raudteeveostatistika kohta. kas härra äh, Kraamer on tulemas, Eeva, kas te teate? jah, muidugi Eva, sina võtad sõna? no hea küll. ma räägin siis Mihhail Kraameri nimel. härra Kraamer jääb täna nimelt lihtsalt hiljaks siin on umbes äh, samamoodi asjad nagu eelmisel korral, lähen üle saksa keele, ütleb kõneleja. ka siin on esitatud mõned muudatusettepanekud mille eesmärgiks on esialgset teksti parandada. palju sellest ei ole jällegi vajalik, sellepärast et nõukogu teeb selle töö ära. nüüd vahemaa küsimus. härra Borissovi muudatusettepanek. selle poolt me hääletame siin räägitakse kolmesaja viiekümnest kilomeetrist kuni kolmsada viiskümmend kilomeetrit. meil oli esialgu viissada kuni seitsesada viiskümmend kilomeetrit, seda vastavalt statistikale. ja härra Borissovi seisukoht seega on täiesti õige kuigi tuleks arvestada ka äh, suuremate liikmesriikidega kuid muidu siis kõik muudatusettepanekud on sobivad. Nendega me oleme nõus ja suur tänu kõigile, kes muudatusettepanekuid esitasid. härra Borissov, palun. suur tänu. suur tänu, härra esimees ma tahaksin härra Kraamerit tänada selle raporti eest ja tahaksin rääkida teile õnnetusstatistikatest. meie peamiseks eesmärgiks peaks olema maanteeohutus ja andmed, mida me kogume, peaks baseeruma Eurostati andmetel. meie ei arva, et seda ulatust tuleks siin äh, laiendada, et kaasata andmed ka raudteeinfrastruktuuril äh, piiriüleste äh, ühenduste osas. meie ei arva, et andmed äh, ma arvan, et välja peaksid jääma ka jalgrattaid vedavad rongid. delegeeritud õigusaktide poolt me oleksime, me teame, Äh, on, et on tehtud ettepanek piirata delegeeritud õigusaktid viie aastaga, mida on võimalik siis hiljem uuendada. ma toetan neid ettepanekuid, samas aga meile peaks jääma ka oma pädevus Euroopa Parlamendina. delegeeritud õigusaktide osas peaks komisjon äh, iga liikmesriigi raudteesektoriga nõu pidama. me toetame raportööri, kes on teinud ettepaneku, et komisjon peaks äh, äh, tegema, äh, avalikustama selle info. nüüd need vahemaade küsimused nii raportöör kui ka mina oleme esitanud muudatusettepanekud selles osas. Nende muudatusettepanekute eesmärk äh, põhineb samal eesmärgil, mis on äh, transpordi valges raamatus kahe tuhande üheteistkümnendaks aastaks sees, härra Elha Trui, härra Liberatski nimel. Eh, suur tänu. tuleksin Äh, selle juurde, mida teised on öelnud, me oleme nõus raportööri seisukohaga ja äh, me toetame teda ka homsel hääletusel, aitäh. Very good. suurepärane. väga hea, proua Maisner. Ich bin in groben Zügen oder wir sind in im Groben und Ganzen auch einverstanden damit es ma olen kuulduga nõus Äh, me arvame, et tõesti aruandlus peab muutuma lihtsamaks ja seda tahavad täiesti õigustatult meie raudtee-ettevõtjad. ja sellepärast ongi mõttekas, et ERA, Euroopa Raudteeagentuur ja Eurostat peavad tihedamat koostööd tegema. Äh, ja selle kohtagi on muudatusettepanekuid. rahvapartei äh, ka leiab, et jah, tuleb ka hõlmata need jalgratturid, kes oma ratastega sõidavad raudteedel, aga võib-olla sellekohased muudatusettepanekud siiski lähevad liiga kaugele. nüüd järgmine küsimus on, et kuhu need andmed peavad siis lõpuks koonduma. E, nüüd e, e, see raudtee seirekava ja muu peadirektoraat võib-olla oleks see koht, kus need andmed peaksid lõpuks koonduma ja härra Kraamer on sellegi kohta teinud mõned muudatusettepanekud ja tähtis, et andmed oleksid võimalikult täiuslikult ja samuti läbipaistvad ja ka hästi ligipääsetavad. tänan, kas on midagi lisada? Oh, äh, jah, Austrias öeldakse, et statistika on nagu koer ja see tähendab seda, et statistikal ei ole eh, midagi, mis lausa taevast alla sajab, kõik sõltub ikkagi sellest, millistel alustel statistilisi andmeid kogutakse, kuidas neid kogutakse liikmesriikides ja ma olen eh, üritanud Itaaliast saada andmeid, siis kui me arutasime mm, sõidujuhilubasid ja tahtsin ka ealiselt andmeid saada, kelle, millistel vanusegruppidel juhiload on, kui palju, aga ei saanud paraku selliseid andmeid kuidagi sealt kätte. ja sama puudutab nüüd neid jalgrattureid, see ei olegi niisama, niisama lihtne. ma arvan, et see seondub otseselt ka turismi teemaga. tähtis on meil tõesti siiski üritada andmeid saada ka jalgratturite eh, sõitude kohta, sest tegelikult turismisektor vajab neid andmeid. ja ma võin teile näiteks öelda, et näiteks Piki-Donau läbi Saksamaa Ungarini välja eh, on jalgratturite teed ja väga palju on seal ka selliseid keerulisi, keerulisi lõike, kus tahetakse ümber istuda rongidele. ja võib-olla tõesti oleks see eh, kasulikum, kui sõidetakse jalgrattaga, kui et autodega või lennukitega, sest jalgrattasõit on ju atraktiivne. nii et sellepärast olekski äh, võib-olla hea teada, kus eh, rongidel istutakse ratastega ja kas seda nüüd eh, kuidagi sätestada, küll aga aitab see meil, need andmed teha selliseid atraktiivseid pakkumisi turistidele ja samas ka selgust saada, kas üldse on see võimalik. ja eh, sellega me tuleme vastu ka e, ju turismisektorile. nii et e, minu jaoks on esiteks tähtis see, et see, mida me siin parlamendis otsustame, ka tõesti ellu rakendatakse, teiseks sellised kõrgekvaliteetilised e, turismisektori pakkumised on ju ka meie sooviks ja tähtis on, et veelgi paremaks need pakkumised teha. ja mul on väike suuline muudatusettepanek, mis seondub muudatusettepanekuga üheksateist. see ei ole veel hääletusnimekirja läinud, nimelt see puudutab kilomeetrite arvu ja raudteeinfrastruktuuri E ja F, et kilomeetrite pikkus äh, Eh, mis on pidevalt EMTS-iga varustatud, eh, katkematult varutatud, varustatud. see uus rongide juhtimise süsteem, eh, me tahame, et siin oleks pluss hääletuslehel. suur tänu, proua Lichtenberger, härra homme hääletame. järgmine on meil He hädaabikõnede süsteem. ootame, ootame raportööri. jah, peame ta ära ootama, sest me oleme pisut ajast ees, aga ta juba tuleb. Oh, right on time, Philip, that's timing. täiesti õigel ajal. jah, õige ajastus on tagab kvaliteedi. annan sulle ühe hetke, variraportöör ei ole kohal, ma tean, et proua Kurmai on juba teatanud, et ta ei saa tulla ja vabandab. jah oleks hea, kui sama täpsus oleks ka raudteel nagu meil siin. kõik on kõigega nõus siin. ma tänan lähen üle hollandi keelele. Dus uh, eh, morgen inderdaad stemmen we over uh, twee dossiers uh, rond uh, het I. Suur tänu. siin on siis ühest küsimuse all ECAN-i süsteemi kasutamine ning samuti Eh, puudutab see ECOL-i süsteemi, ECOL süsteemi laialdast kasutusse võtmist, koostalitusvõimet ning eh, loomulikult on tegu eh, teemaga, millest parlament on juba ammu rääkinud ning ning oleme parlamendis arutanud ECOL-i süsteemi kohustuslikku kasutuslikult võtmist ning Eh, eesmärgid jäävad samaks, kui need on siis Euroopa Parlamendi erinevates komisjonides eh, eh, kasutusele või seatud. ning kui on tegu autoõnnetusega, liiklusõnnetusega, siis on minutid ja sekundid väga olulised, et ära hoida ohvrite hukkumist. me soovime kõik, et liiklusõnnetuste ohvrik, ohvrite arv langeks ja eh, samuti aitaks eh, ära hoida näiteks eh, liiklusummikuid, mis on seotud liiklusõnnetustega ning sooviksime, et teeksime komisjoniga koos teavitustööd, mis selgitaks e-kooli eeliseid ja oleks hea, kui me <clears throat> oleks hea, kui oleks võimalik filtreerida kuidagi ja neid kõnesid, et, et ainult kõige olulisemad kõned jõuaks saja kaheteistkümnele hädaabinumbrile ning äh, siin on, äh, äh, siin on samuti erinevaid küsimusi, mis on seotud küsimusega, kuidas seda süsteemi laiendada, kas laiendada autobussidele, veoautodele, nagu seda eelnevas raportis paluti. samuti tahaksime teha üleskutse Euroopa Komisjonile, et et kui e-kooli süsteem kehtima hakkab, et siis töötatakse välja eh, standardplatvorm, eh, et eh, hädaabiteenused saaksid võtta ühendust selle platvormiga. me ei soovi samuti e-kooli erasüsteemi süsteeme ära keerata, keelata, me ei soovi kedagi karistada selle eest, et on võetud kasutusele e-, erasektorisse kuuluvad e-kooli süsteemid kuid <clears throat> seda loomulikult juhul, kui need süsteemid toimivad hästi. oleks väga hea, kui rõhutataks seda, et Euroopa Parlament ähm, rõhutab ähm, samuti seda, kui oluline on eraelu kaitse äh, ning loodetavasti esimesest oktoobrist kaks tuhat viisteist äh, võetakse kaks äh, e-call kasutusele uutes sõidukites. komisjon soovib seda pisut edasi lükata, kuid Äh, ma arvan, et siiski enamus saadikutest võiks olla selle poolt, et e-call äh, äh, muudetaks kohustuslikuks võimalikult kiiresti ning samuti peaksime selgeks tegema Euroopa Liidu Nõukogule, et parlamendi jaoks on see küsimus väga tõsine me, me suut-, et me saaksime selle süsteemi viia kõigi Euroopa juhtideni. siin on selliseid muudatusettepanekuid, mida tuleks eraldi hääletada, kuid enamus muudatusettepanekuid on väga head, kuid on sellised muudatusettepanekud, mis on ehm, keerulisemad, näiteks kohustuslikult kasutamine seda trakt-, selle süsteemi kasutamine traktorites ehm, ma ei tea, kas oleks mõtet selliste, ehm, sellist tüüpi sõidukitele ICOL kohustuslikuks teha sest eh, tegelikult on tegu latentse süsteemiga ja <clears throat> loomulikult on oluline iga õnnetuse puhul kiiresti eh, reageerida ja oluline on eh, ka töödelda adekvaatselt saadavaid andmeid. kuid neid, seda tüüpi muudatusettepanekud minu toetust ei pälvi. Eh, loodan, et enamus meie kolleegidest võivad eh, minu ettepanekutega nõus olla ning eh, loodetavasti võetakse see raport ka homme vastu, aitäh. Mr Kopp. Peter. jaa, vielen Dank. Peter Koch jah, juba küm-, tubli kümme aastat tegelen selle teemaga ja võin tõesti südamest tänada härra De Bakkerit suurepärase töö eest ja hea töö eest variraportööridega. ega siin midagi suurt lisada ei ole, ma arvan, et liikmesriigid on mõistnud, et midagi tuleb ette võtta. ja mobiiltelefoni ettevõtted on selleks nüüd valmis tegutsema asuda. ja surve peab meie poolt jätkuma ja muudatusettepanekud oleme me selle kohta teinud. samas eh, me teame, et ilma surveta midagi ei muutu keegi ei liiguta ennast. jah. ja ma arvan, et, et komisjon peab mõtlema ka selle laiendamist, hädaabikõnedesüsteemi laiendamist teistele, teistele sõidukitele, veokitele, bussidele ja nii edasi. Al... Al-Kadri, ma tean, et proua Kurmai ei saanud tulla, nii et palun, siis sõna on teil. jah, meie varuraportööri Sita nimel ma tahan ka tänada tehtud töö eest. see on kestnud kaua harmoneeritult ellu rakutada Euroopa Liidu ülene hädaabikõnede süsteem, sellega on tegeletud aastast kaks tuhat viis ja nüüd on see muutunud prioriteetseks tegevuseks. nii et selline sidusstrateegia tugineb kolmesele lähenemisviisile, see hõlmab sõidukisiseseid süsteeme, telekommunikatsioonivõrkusid ja äh, samuti häirekeskusi. ja see hädaabikõnede süsteem täidab ka eesmärki, mis on teede ohutuse kavas kirjas, me tahame ju vähendada õnnetuste arvu Euroopa Liidu teedel. me toetame kõiki muudatus muudatusettepanekuid, IMCO muudatusettepanekuid ja raportöör De Bakkeri muudatusettepanekuid, samuti Rahvapartei mõnede kolleegide ettepanekuid me toetame, aga me ei saa toetada neid muudatusettepanekuid, mis puudutavad era e-call eh, süsteeme, me tahame avaliku sektori süsteemi, erasüsteemi kaudu meil ei õnnestu kuidagi standardeid tõsta. samuti andmete edastamine era e-koodsüsteemidele teeb meile muret. nüüd, mis puudutab häirekeskusi, siis mõned muudatusettepanekud meie toetust ei pälvi, nimelt need, mis puudutavad edasilükkamist, määruse kohaldamise edasilükkamist. meie jaoks on prioriteetne see, et häirekeskused oleksid valmis oktoobriks kaks tuhat viisteist juba ja mitte aastaks kaks tuhat kuusteist. nii et üldjoontes me arvame, et kõik läheb õiges suunas ja loodame homme häid hääletustulemusi. aitäh, proua Lichtenberger! ja suur tänu! nagu juba varasemates aruteludest teada, ma ei ole nii entusiastlik selle süsteemi osas see ei hakka kuidagi õnnetusi ära hoidma, sugugi mitte, selle jaoks ta ei ole üldse kavandatudki, ta lihtsalt võib jälgimist äh, parandada ja võib-olla ka ooteaeg päästetöödeks väheneb mõnedes paikades ja sellepärast tuleb ka väga täpselt <clears throat> sõnastada see tekst, sest kuidagimoodi ei hoia see ära õnnetusi, seal ei ole mingit signaali, et palun pidurdage õnnetuse ärahoidmiseks, see on valesti väljendatud. see on üks asi. ja nüüd andmekaitsest me oleme juba rääkinud, siingi mul on mõned kõhklused, aga siin on muidki asju, näiteks muudatusettepanek seitseteist, tehnoloogiline neutraalsus on midagi, millest peab kinni pidama. ei tohi olla nii, et me siin loome head äritingimused mõnedele monopolidele, nii ei tohi juhtida, ma ei hakka siin kedagi nimega nimetama ja sellepärast ma ka ei arva, et Euroopa Liidu kaasfinantseerimine peaks e-koolisüsteemi puhul olema, sest tegemist on Eh, millegagi, eh, mis viiakse läbi enamuse tahtel ja minu jaoks on väga tähtis see delegeeritud aktide küsimus, ma arvan, et nende kohaldamist peaks piirama ja eh, kaasotsustusmenetlust alati kohaldama, kui tegemist on tähtsate aspektidega. samas ei tohi liigselt üle reguleerida. ja siin juba viidati teistelegi sõidukitel nagu näiteks traktorid ja nii edasi, me peame ikkagi tähelepanelikult kaaluma, kas see tasub ennast ära laiendada. E, metsanduses ja põllumajanduses me teame, kui juhtuvad õnnetused, siis on need e, palju rängemad, sest seal on tegemist suurte masinatega, aga ma arvan, et tuleb ka endale aru anda, et kõikidele masinatele seda ei ole mõtet mm, laiendada, sest äh, väga palju on kasutusel vanu masinaid. see ei tasu ennast ära, nii et me peame ikkagi praktiliselt asjale lähenema. ja nüüd, mis puudutab neid häirekeskusi, ka siin peame olema realistid, raske on Ehm, need muuta piirkondliku teenuse osutajaks, kui piirdutakse ainult üks, üks, kaks numbriga. mõnedes eh, piirkondades Euroopas on selliste tsentraliseeritud häirekeskustega juba negatiivseid kogemusi minu enda kodupiirkonnas Äh, juhtub tihtipeale nii, et kolm kiirabiautot tulevad korraga kohale ja kusagil jääb hädalisel abi saamata. see tähendab seda, et selline tsentraliseeritud teenus korralikult ei tarvitse töötada ja viga, vead võivad tekkida. Äh, nüüd selline andmete töötlemine keskuses on Eh, tihtipeale nõrgaks kohaks. tsentraliseeritud teenused on paljudes kohtades suuri probleeme tekitanud, mitte ainult üksikutes piirkondades, paljudes kohtades. nii et pärast seda, kui me otsused langetame, peame vaatama, kuidas see kõik praktikasse realiseeritakse ja kui hakatakse lootma e-kõnele, siis tuleb ka tagada teenus, sest kui te näiteks kuskilt Rumeenias maapiirkonnas olete ja eh, hätta jääte, ei saa abi eh, e-call süsteemist, eh, siis see diskrediteerib süsteemi, ei tohi jätta muljet, et abi on ka seal kätte saada, kus ta tegelikult ei ole, nii et ärgem kiirustagem võib-olla tehnilised arengud aitavad meil üle saada mõnedest kitsaskohtadest, mis praeguses kavas on. aga hetkel on need probleemid täiesti olemas. jah, tähtis on tagada tehnoloogiline neutraalsus, mitte mingit kaasfinantseerimist Euroopa Liidu eelarvest ja delegeeritud aktide kasutamine peab olema piiratud ja peame mõtlema ka selle peale, millised põllumajandusmasinad hõlmata ja millised mitte. siingi on meil veel probleeme. nii et ärge min-, olgem liiga helded, kui me anname volitusi ära. me ei tohiks olla liiga helded siin. aga kompromissettepanekud on vastuvõetavad, ülejäänud muudatusettepanekud ka Äh, küll aga tahaks siis jah, natuke hoiatada. palju tuleb veel ära teha, eriti mis puudutab rakendamist. see ei ole sugugi veel ära otsustatud. härra Rikkei. suur tänu teile. suur tänu meie kallitele kolleegidele, kes on tubli töö ära teinud olen enamusega ettepanekutest äh, täiesti nõus, mul on kaks märkust. üks äh, puudutas, äh, puudutab PSAB ähm, süsteemi kasutusele võtmist, meil on ju probleemiks see, et et, et ei hakataks päriseid, tõeliseid häirekeskuseid äh, ummistama kõnedega selle kohta, et äh, bensiin sai otsa või auto läks äh, katki, see on täiesti reaalne probleem. ning tuleksin nüüd tagasi muudatusettepaneku juurde, mille ma esitasin, see puudutab kahe tuhande viieteistkümnendast või kahe tuhande seitsmeteistkümnendat aastat selle juuru-, juurutamiseks. ma tahaksin selgitada, küsimus ei ole siis selles, et see määrus <clears throat> või meede kuidagi tingimata edasi lükata, vaid äh, probleem on selles, et äh, PSAB äh, kasutusele võtmise aeg on kaks tuhat viisteist ja kui me nüüd sunnime auto ehitajaid Äh, äh, selle, äh, seda kohe tegema hakata, siis tähendab seda, et, et kokkuvõttes ei ole jää mingisugust ei jää mitte mingisugust ajavahemikku selle vahel, kui see sisse viiakse ja siis selle vahel, kui autoehitajad peavad hakkama seda oma sõidukitesse sisse panema. sest küsimus on ju äh, selles, et, et kogu see tegevus äh, oleks äh, koherentne. Äh, ning ma veel kord rõhutan, et küsimus ei ole selle sät-, selle sätte edasilükkamises, aga lihtsalt, kui me kahte asja üritame korraga teha, siis tekib meil probleem. me võime oodata, et võib tekkida äh, Äh, äh, kattumatuse äh, küsimusi, nii et võib-olla oleks vaja pisut aega ja et see süsteem, kohaldumissüsteem kõigepealt hakkaks toimima ja siis pärast seda vaatame, mis edasi saab. nii et oleks vaja lihtsalt, et, et me ei tekiks täiesti haldamatud olukorda ma ei sooviks eh, eh, süsteemi edasi lükata, vaid et lihtsalt, eh, et olemasolev süsteem ühilduks uue süsteemiga. suur tänu. komisjon, palun. suur tänu, härra esimees, ma üritan vastata mõningatele küsimustele või märkustele, mis on tõstatatud ja siis annaksin sõna üle mm, ettevõtluse peadirektoraadist kolleegile kõigepealt äh, tahaksin vastata kohe ärarikeele. ma tahtsin välja tuua selle, et äh, Pitsap siis äh, oleme me juba välja arendanud ja vastu võtnud delegeeritud õigusakti. see delegeeritud õigusakt võeti vasti no,, vastu novembris kaks tuhat kaksteist ja see delegeeritud õigusakt on välja töötatud koos liikmesriikidega, nii et ei ole sugugi nii, et komisjon on omavoliliselt äh, selle ära otsustanud ja pole rääkinud läbi asja liikmesriikidega, nad teavad, milles on asi. me lähtusime sellest delegeeritud õigusaktist, aga aluseks olid ka operatiivtestid, mis viidi läbi ähm, nii et äh, ei ole nii, et äh, osalt poolt tüübikinnitus seadusandlus tuleb taevast ja et mitte midagi ei ole tehtud teisalt. ma tooksin äh, välja veel ühe elemendi, mis puudutab mitte hädaabikõnesid. selles punktis ma tahan öelda, et komisjon on seisukohal, et liikmesriigid peaksid ise saama otsustada, kuidas nad selle asja organiseerivad ja et milline öö, äh, süsteem siis kõige paremini vastu, vastab nende oludele. ja tahaksin lisada ka proua Lichtenbergeri sõnadele ulatuse kohta. E-kool süsteem äh, toimib ja toimib, miks, sellepärast et äh, rändlus on tagatud ju ühelt telekommunikatsioonioperaatorit teisele. nii et levi küsimus ei ole probleemiks levi on tagatud, äh, sest aluseks on üks, üks, kaks äh, kõnesüsteem. ja veel, mille juurde ma tuleksin tagasi, nimelt äh, seadusandluse jõustumine, praegu me oleme selle protsessi alguses ja me oleme tõesti veendunud selles, et praegu on veel võimalik ja me loodamegi teile paljus see tähtaeg saavutada, tähtajast kinni pidada, suur tänu! suur tänu, kas te ütlesite midagi, et, et ettevõtluse peadirektoraadist keegi soovib ka veel sõna, palun? suur tänu, härra esimees. mina olen siis äh, ettevõtluse peadirektoraadi mootorsõidukite üksusest. meie tahaksime tänada Transpordikomisjoni ja raportööride Bakkerit raporti eelnõu eest määruse ettepaneku osas kui lubate, siis ma keskenduksin kolmele põhilisele valdkonnale, mis täna esile kerkisid ja mis on ka siis muudatusettepanekute peamiseks sisuks. kõigepealt selle ettepaneku ulatus. jah, tõesti on väga oluline, et see ulatus oleks selgelt piiritletud ja praegu on meil muudatusettepanekud, mis lähevad teineteisele vastu. komisjoni ettepanek puudutab ainult äh, avalikku e-kooli ehk üks, üks, kahe numbriga seotud äh, häirekõnesid. meie oleme veendunud, et see peakski nii jääma, sellepärast et muidu tekivad kõikvõimalikud lisaaspektid, mida tuleks veel reguleerida, aga mida praeguseks reguleeritud ei ole ja see võib äh, viivitada selle määruse vastuvõtmist. ja veel ulatus sellest rääkisid paljud kõnelejad, nimelt, et millised autod peaksid olema kaetud. praegu on siis ette nähtud, et on selleks ainult äh, sõidukid ja väikekaubikud N1 ja N2, N1 ja M1 ja ei ole uuringuid meil teiste sõidukite tüüpide kohta. kui me nüüd ulatust äh, laiendaksime, siis me kindlasti rakenduskuupäevast kinni pidada ei saa, sellepärast et äh, tuleb viia läbi lisauuringuid. ja komisjon on oma ettepanekus juba ka öelnud, et me oleme valmis selleks, et tulevikus see ulatus laieneb ka teistele sõidukitüüpidele, aga seda tuleb teha samuti detailsete uuringute alusel ja loomulikult tuleb läbi viia ka mõjuhinnangu analüüs ja kulutulu analüüs, seda tänaseks ei ole tehtud selliste sõidukite puhul nagu G-Cat, traktorid ja nii edasi nüüd ähm, andmekaitse ja eraelu kaitse parlamendiga me oleme nõus, et meil peavad olema selged reeglid andmekaitse osas paigas ja sellepärast me olemegi artikkel kahekümne üheksa töögrupi soovitused võtnud siia ettepanekusse sisse. aga need reeglid, need reeglid, mis siis praegu, millest juhindub see ettepanek, praegu tuleb täpsustada jär-, äh, hilisemas seadusandluses, komisjon on välja pakkunud delegeeritud õigusakti selleks kohaks, aga mõned muudatusettepanekud arvavad, et see peaks toimuma läbi tavapärase seadusandliku protsessi. sellega kaasnevad aga teatud äh, probleemid, sellepärast et e-kool häirekõnesüsteem võib siis käivituda ka siis, kui andmekaitse pole tagatud ja komisjon on täiesti veendunud, et see ei ole sugugi Euroopa Parlamendi kavatsus nimelt oleks võimatu võtta vastu normaalset seadusandlikku teksti selles osas enne, kui e-, e-kool jõustub. ja seega oleks see tegelikult väga ohtlik andmekaitset äh, silmas pidades ja nüüd rakenduskuupäev. me oleme nõus kolleegiga praegu äh, komisjoni dokumendis seisva tähtaega silmas pidades, see on kuupäev, mis on kirjas parlamendi omaalgatusraportis. meie oleme siis äh, jäänud sama kuupäeva juurde ja me arvame, et selleks kuupäevaks peaks kõik olema valmis, paigas, et asi saaks käivituda. eriti, kuivõrd see ettepanek puudutab ainult uusi, uute autode tüüpe, mitte ainult, mitte uusi autosid. härra Debak- suur tänu, võib-olla kõigepealt vastuseks härra Rikele ja teine punkt, äh, teine nupp. Äh, miks ma ei öelnud selle peale midagi, on see, et äh, kui te olete närvis ja olukord on hull, siis te vajutate ilmselt mõlemale nupule, kui teie ees on kaks nuppu. nüüd see, kuidas peaksid häirekeskused filtreerima kõnesid ja nii edasi, sellest on olulisem see, et meil oleks ka süsteem häirekeskuste jaoks olemas ja see on palju normaal-, mõistlikum lähenemine. me peame kindlasti survestama teisi institutsioone selleks, et nad äh, hakkaksid ennast liigutama ja et sellest ettepanekust saaks reaalsus. me oleme ise juba siin venitanud, natukene on asi, kui aga see asi jääb venima, siis läheb sinna veel paar aastat ja äh, ja ilmselt meie vastaspool hakkab seda veelgi rohkem sellisel juhul venitama ja sellepärast ma arvan, et me peaksime pigem kiiremini asjaga ühele poole saama. nüüd mõned märkused veel, proua Lichtenbergeri märkus näiteks loomulikult autojuhina, loomulikult sa vastutad ise, mitte keegi siin ei ole seda süsteemi turustanud õnnetusi vältiva vahendina. autojuhi oma vastutusest ei saa kuidagi loobuda, seda ei ole keegi öelnud, et see nii ei ole. aga kui midagi Äh, härra Lichtenberger viitab kellelegi ja härra De Backer ütleb, et see keegi ilmselt äh, siiski seda ei öelnud. härra De Backer jätkab, me oleme andmekaitse osas ähm, karmistanud äh, sõnastust, me peame loomulikult tagama, et häirekeskustel on piisavalt infot, meil on ju vaja ka seiresüsteeme selleks, et välja selgitada, kus täpselt see õnnetus on juhtunud, selleks, et oleks võimalik reageerida nii kui peaaegu võimalik. ma arvan, et Euroopa tasandilt peaks kaasfinantseerima, eriti äh, läbi äh, intelligentsete transpordisüsteemide võrgustiku TNT-st, miks mitte. ja ma tõesti loodan, et äh, toetus on suur sellele ettepanekule, sest me peame selle nüüd edasi viima järgmisele tasandile ja loodetavasti me jõuame süsteemil, süsteemini, mis on tehniliselt äh, Äh, tugev süsteem ja mis aitab siis uued autod äh, varustada selle süsteemiga nii kiiresti kui võimalik. suur tänu, hääletame homme. suur tänu selle ülevaate eest. kui te olete, nimelt vahiraportöörid peale Boško on kohal, kas me võiksime minna edasi? Ähm, lennunduse heitkogustega kauplemise süsteemi juurde võtame selle enne härra Grossi ettepanekut ja härra Kantsiani Cesari ettepanekut, kui te olete nõus, Mätsi, kas te olete nõus sellega? kas me saaksime võtta lennunduse kasvuhoonegaasidega saastekvootidega kauplemise süsteemi? Das... Ähm, suur tänu, härra esimees. see arvamus, mille me oleme koostanud, koostati ajal, ähm, millega te olete kindlasti kõik kursis. nimelt me pea, pidime äh, hetkeks peatama selle protsessi selleks, et ICAO-s saaksime anda positiivse sõnumi selle kohta, et Euroopa Liit on valmis minema ülemaailmsele lahendusele ja mitte ei ole huvitatud ainult Euroopa kesksest lähenemisest. pärast seda kohtumist toimus meil omakorda kohtumine komisjoniga ja kui me komisjoniga kohtusime, siis ma ei teadnud tegelikult, et see ettepanek, et nimelt äh, stop the clock ehk peata kell süsteem asendatakse Euroopa lahendusega ma ei teadnud, et see alternatiiv oli juba sellel kohtumisel arutelul ja et selle, selle poolt ei olnud keegi. nii et erinevalt sellest, mis ma ütlesin varem või pigem see, mida ma enne kirjutasin, arvan ma, et oleks mõistlikum, kui me pikendaksime siin tähtaega kuni kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani ja siis kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal toimub uus äh, ICAO läbirääkimiste voor. praegu siin ettepanekus on juba öeldud seda, et ICAO ei vaata lihtsalt üle parandavaid meetmeid, vaid terve süsteemi ise selleks, et leida ülemaailmsed lahendused ja sellepärast ma ka niimoodi selle ettepaneku ette valmistasin. nii et kaks tuhat kuusteist peata kell süsteem, aga see tähendab seda, et äh, kui vahepeal sõlmitakse kahepoolne kokkulepe, siis äh, me ei peaks seda võimalust äh, käest laskma. ja veel ma tahaksin öelda, et me oleme teinud ettepaneku paljudel bilateraalsetel kohtumistel need, nende riikidega, kes on transpordisektorisse olnud kaasatud, öelnud seda, et selle aspektiga peab ka arus, arvestama, et seda ei vaadataks kogu aeg eraldiseisvana. ja pärast tuleb öelda väga selgelt, et kui ICAO-s kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal meil ei ole selget otsust selle kohta, kuidas hakkab välja nägema ajakava, siis aastast kaks tuhat kuusteist võtame äh, aluseks siis lennuruumi, mis on piiratud ainult Euroopa äh, õhuga, äh, õhuruumiga. nii et aega meil praegu kaotada ei ole. see on see meetod, mida me peaksime üles mida me peaksime kasutama, näitamaks seda, et me oleme asjast huvitatud. ja kolmandaks, me peame ära otsustama selle, kuidas me üldse ICAO-ga hakkame koostööd tegema. me ei tohi äh, alla vanduda rahvusvahelisele organisatsioonile, vaid näha peaksime, nägema peaksime me ICAO-s lahendust. ma kujutan juba ette, mida osad fraktsioonid hakkavad ütlema, aga minule pakub äh, huvi pikemaajalisem lahendus, me tahame lahendust, mis kehtib üle terve Euroopa, üle terve maailma. me ei taha eh, sugugi Euroopa lahendust ainult, mida teised võivad pidada provokatsiooniks ja lisaks sellele on see ju ka ebapiisav, nii et me peame leidma mingisuguse kuldse kesktee. nii et ootan siis teie ettepanekuid. suur tänu, härra El Hadrui! jaa, tänku veel, uh, voorzitter, tänku! suur tänu! suur tänu raportöörile tehtud töö eest suur tänu ka teema eh, poolt lisatud selgituste eest. järgmise neljakümne kaheksa tunni jooksul me veel mõtleme selle asja üle, enne kui me, kui lõpeb muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. ma olen nõus teie üldise lähenemusega. me leiame samuti, et teatud paindlikkus eh, oleks vajalik et eh, selleks, et sisse viia uus globaalne süsteem kuid eh, samas teie ettepanekud lähevad väga kaugele. on räägitud stop the clock süsteemist. ja eh, peame ootama ära, mis, mis, mida, mis, mis, mis toimub läbirääkimistel rahvusvahelise tsiviilennundusorganisatsiooniga me peame stop the clock'i täielikult laiendama, et eh, Eh, sest eh, järgmisestel aastatel peame olema võimalikult paindlikud. ning teine kommentaar. see puudutab eh, rakendusala. mul on selline tunne, et raportöör <clears throat> soovib rakendust piirata lihtsalt kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast Euroopa siseste lendudega ja see ei puuduta üldse Euroopa lennuruumist ülelendamist. see oleks löök meie lennundusettevõtetele, sest äh, sest meie lennundus, äh, meie lennundusjuhid äh, peavad saama mõjutada kõiki neid lende, mis ületavad Euroopa lennuruumi see oleks minu poolt kõik ning küsimus on nüüd selles, et kui kaua me stop the clock'i kasutame, kõik, kõige muu osas võite arvestada meiepoolse toetusega. siin on ainult kaks küsimust, mis nõuavad veel pisut järelemõtlemist, aitäh. Mrs Maisner. proua Maisner. jaa, tänan küsimuse um.... suur tänu ALDE poolt võib öelda, et toetame täiel määral äh, Mathieu Grossi, mis äh, äh, puudutab AKS-i, siis me ei saa Eh, me ei saa enda eh, nõudmisi vägisi sisse viia, sest see tooks teistepoolsed repressioonid kaasa, see ei mõid, eh, mõjutaks kuidagi meid. ning mis puudutab ICAO-d, siis ka nemad meid ei toetanud meid. <clears throat> nii et härra Grossi poolt välja pakutud ettepanekud on kõige mõistlikumad. me peaksime kasutama süsteemi stop the clock, peaksime mõtlema ka selle peale, mis toimub hiljem. <clears throat> kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal äh, kavatseb rahvusvaheline tsiviilennunduse organisatsioon omapoolse otsuse langetada, meie peame survet avaldama, et oleks võimalik jõuda globaalsele kokkuleppele. ning äh, mis puudutab eh, lennundusküsimusi, me peame leidma Euroopas tasakaalu ning sellega seoses leiame, et härra Grossi ettepanek on kõige adekvaatsem. vaatame siis, kuidas edasi tegutseme ning eriti vaatame, mõtleme selle peale, eh, mis toimub mujal, mida, kuidas teised reageerivad, aitäh. ja herzlichen Dank uh,, diese, dieses ganze ning proua Lichtenberger, äh, suur tänu kogu see HKS-süsteem on äh, meie kõigi jaoks äh, väga keeruline. me ei tohi olla liialt äh, kuulekad, kuid samas ei tohi ka oma ettepanekutest loobuda lihtsalt sellepärast, et keegi võib vastu olla. ei saa mõtlema, mõelda ainult selle peale, et, et äkki, mis nüüd juhtub. ja seega seoses pean ütlema, et ka ICAO suhtes ei ole minu usaldus just ülemäära suur olen olnud äh, kontaktis vabaühendustega liikmesriik eh,, vaba, USA-s, kes paluvad meilt, et me ei äh, annaks liialt kergesti järele, sest vastasel korral on, sest sel juhul on ka USA-s on võimalik pisut survet avaldada, et midagigi juhtuks, et võetaks kasutusele uued meetmed. oma suhtumises mõjutame ka eh, võimalusi äh, Ehm, mujal eh, vabaühendustel tegutseda, need eh, vabaühendused, kes meid eh, toetavad ja kes oma koduriikides üritavad saavutada seda, et oleks selles valdkonnas olemas ainult üks süsteem, mis oleks tõhus ning mis aitaks meil võimalikult edukalt, võimalikult suurt edu saavutada. Eh, minu informatsioon on samasugune kui minu kolleegidel ning sooviksin ainult ühte asja öelda kolleegidele, et meie jaoks on väga oluline nende vabaühendustega koostööd eh, teha. peame nendega endiselt eh, ühenduses olema, et neile võimalikult selgelt teada anda seda, mida me kavatseme teha, sest nende strateegia ja nende plaanid nõuavad seda, et nad teaks võimalikult täpselt, Eh, eh, mida Euroopa Liit teeb, kas me ei kavatse midagi teha või on vähegi lootust, eh, et Euroopa Liit võib haarata initsiatiivi enda kätte. sellega seoses ma rõhutan, et on väga oluline olla kontaktis nende vabaühendustega. sest kui Ameerika Ühendriikides oleks olnud vähekegi võimalus, et et äh, asi oleks kuidagigi liikunud äh, selles valdkonnas, siis me ei saa kuidagi äh, neid takistada ta, nõudes, et, et see süsteem hakkaks toimima väga hilja. seega need meie liitlased, kes põhimõtteliselt soovivad sedasama, mida meiegi, peame olema nendega ühenduses. kahjuks meie, meie liitlased ei ole mitte valitsustes kuid äh, oleks ka vale, kui me ei sooviks edasi tegutseda. nüüd, mis puudutab muudatusettepanekut kaheksa, siis äh, see võiks olla punkt, mida järgnevatel läbirääkimistel kasutada. see, kuid ma rõhutaksin veel kord, et me peame väga äh, ettevaatlikult tasakaalu hoidma peame eh, ühest küljest eh, ennast talitsema, teisest küljest aga ütlema, et, eh, et Euroopa Liit küll tahab tegutseda, kuid äkki keegi on vastus, ega me ei tegutse, me peame vaatama, kas võimalused tegutsemiseks on olemas, me ei saaks öelda, et meil oleks kohutavalt palju sõpru ICAO-s ning meil ei ole ka valitsustes eriti palju liitlasi kuid see äh, väike äh, võimalus, mis äh, meil tegutsemiseks on, me ei tohi selle kõrvale jätta. suur tänu. komisjonist ei ole vist meil siin kedagi praegu. ja keegi räägib saalis mikrofonita okay,. No, it's not, it's not her fault, it's... see pole teie viga, see on meie viga. Mathieu. suur tänu nende kommentaaride eest me mõistame absoluutselt kõiki kõhklusi, mis on siin välja öeldud. kuid ettepanek sellisel kujul, nagu ta meil praegusel hetkel olemas on, ma olen vabaühendustega kontakti otsimise osas täiesti nõus, mõelgem selle peale, mis toimus Varssavis kokkuvõttes Varssavis ei suudetud ju midagi ära teha, kui me ütleme, et Euroopa Liit äh, on valmis tegutsema kaks tuhat kuusteist või kaks tuhat kakskümmend, siis äh, kui me suudame globaalse lahenduseni jõuda, need on kaks alternatiivi, mille me võime välja pakkuda. me peame üritama mõlemalt poolt äh, näitama üles jõudu ja ärgem unustagem, mis teistel teemadel, mis teistes küsimustes toimunud on ärge mõelgem selle peale, mis äh, toimub äh, hääletamisel, mina oleksin eelistanud äh, kui kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks oleme suutnud, kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks oleme suutnud kõigile sobiva lahenduse leida, kuid nüüd võiks siis leida kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks Euroopa lahenduse ning kahe tuhande kahekümnendaks aastaks ka globaal, globaalse lahenduse, mis on alguse saanud Euroopaks. see võiks üsnagi hästi nii-öelda müüa. seda, see oli viimane, mida ma soovisin öelda ning suur tänu kõigile teie panuste eest. Deadline... suur tänu. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kaheksateistkümnes detsember. see on see, see, kell, ja kell kuusteist null null. Iva, kas sa kuulsid seda? jaa. kas sa kuulsid, mil, mis, millal, mis ajaks võib, tuleb esitada muudatusettepanekud? see on kaheksateistkümnes detsember kell kuusteist null null nüüd hääletus äh, transpordikomisjonis toimub kahekümne esimesel jaanuaril. nii, järgmine päevakorrapunkt on, äh, kas härra Baldwin jõudis kohale? ta on seal. Cesar joint undertaking. see on siis ITRE-le esitatud arvamusraport. niisiis, Antonio, oled sa valmis? lase käia. Presidente, molto velocemente e non... räägin väga kiiresti me ei pakkunud välja ühtegi muudatust meil ei ole ühtegi muudatusettepanekut, vaid soovitame säilitada äh, status quo'd kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta detsembriks, äh, mis puudutab siis äh, rahastamissüsteemi, mille aluseks on avaliku ja erasektori partnerlus, seda, selles suunas jätkamine on väga kasulik, väga ja samuti on õiged muudatusettepanekud. ma ei võta vastu kahte muudatusettepanekut, mis, mille esitas kolleeg Tsikau mm mis eh, puudutab siis eh, rahastuse süsteemi või sellega seotud määrust ning teine muudatusettepanek puudutab eh, siis tegevjuhti, kes peaks siis olema ametis kolmekümne esimese detsembrini kaks tuhat kuusteist. Everybody's in Christmas mood today. kõigil on täna jõulumeeleolu juba kallal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 enamik muudatusettepanekuid on vastuvõetavaks osutunud ja meiegi saame neid toetada. aga nüüd eh, komisjoni ettepanek ja algselt oli üsna vastuvõetav. <laughs> kas nüüd keegi otsib komisjoni? kui kliimapeadirektoraat ei taha seda käsitleda. jälle kõik läheb väga kiiresti ja me oleme nii tublisti ajast ees. aga Äh, jah. antud juhul siis äh, seondub see kõik Horisont kakskümmend kakskümmend ja teadusuuringutega ja tegemist on väga tähtsa ettepanekuga nimelt Ühtne Euroopa taevas. nagu Antonio ütles, ta ei ole ise omapoolseid ettepanekuid teinud, hea ettepanek oli, meie ka ei ole teinud muudatusettepanekuid. nii et et ma arvan, et homme hääletamine kujuneb väga harmooniliseks, vähemasti selles küsimuses, teistes võib-olla mitte. härra Baldwin, meil on harmoonia parlamendis, ei mingit survet. suur tänu. ma just astusin sisse. ma palun, et kolleeg võtab selle pärast sõna. jah, tahtsime öelda, et me toetame kahel käel äh, saadik Kantšani seisukohta, meiegi arvame, et tegemist on peatähtsa ettepanekuga, mitte ainult seetõttu, et Cesar saab oma tegevust jätkata, vaid äh, arvestades ka, et Cesari äh, kasutusele võtmise etapp algab ja meil on vaja tempot üleval hoida. ja tegemist on ühtse Euroopa taevapoliitika kõige tähtsama sambaga, kus on ka käegakatsutavad mm, tulemused tulemas, samas kui need funktsionaalsed õhurõimi osade puhul meil veel neid võib-olla ei ole nii käegakatsutavalt. jah, homme on see päev, kus saabub harmoonia, vähemasti ma loodan seda. kas raportöör on siin, proua Rapp Lichtenberg on siin, kas teie ka soovite paar sõna öelda nüüd ETS-i kohta? komisjoni esindaja eh, on pisut hingetusest jooksis saali, aga hea meelega ütleks ka paar sõna arvamuse eelnõu kohta mis puudutab heitkoguseid ja eh, tähtis on, et kõikidel institutsioonidel oleks võimalikult kiiresti kujundatud selge seisukoht, et saaks edasi liikuda, aga samas eh, komisjon leiab, et ettepanek on tehniliselt ja õiguslikult tugev ja eh, seda on võimalik kaitsta ja see läheb kokku rahvusvahelise õigusega, rahvusvahelise lennunduse sätetega ja meiegi eh, sätted võtavad võimalikult hästi arvesse ICAO tulemusi. aga kolmandate riikide arvamused Eh, need lihtsalt võetakse arvesse ja tähtis on, et meie ikkagi asuksime tegutsema, kui see on võimalik. ja tähtis on, et me jätkaksime Euroopa Liidu tegevuspoliitikate ellurakendamisega ja need meie poliitikad peavad näitama meie partneritele, et meie tõesti oma õigusaktidega seisame oma põhimõtete eest. ma saan aru, et arutelu sel teemal oli teil kasulik, ehkki lühike ja me jätkame arutelusid ka seadusandjatega ka tulevikus okay.. jah, sellega me oleme Eh, lõpetanud avaliku osa meie kohtumisest ja nüüd on meil siis kinniste uste taga edasi töö. Eh, igatahes ma tänan kõiki osalenuid ja eh, nüüd me kuulame ära, mis on triloogidel toimunud ja siin on meil proua Deverak ja teised, kes annavad tagasisidet siis kolmepoolsete kohta ja pärast seda meil toimub koordinaatorite kohtumine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 If you could clear the room please quickly. This does give me an opportunity. palun lahku, kes peab lahkuma ja ma praegu kasutan võimalust